võib igal juhul öelda, me seisame külg külje kõrval oma Ameerika sõpradega ja meie, me tunneme sügavalt kaasa Ameerika Ühendriikide ametivõimudele ja rahvale. järgmine päevakorrapunkt on Euroopa tuleviku teemaline, Euroopa Liidu tuleviku teemaline arutelu ja meil on külas Soome peaminister Jyrki Katainen, tere tulemast, peaminister Euroopa Parlamenti. lugupeetud peaminister, tervitaksin ka äh, praegust äh, Soome välisminister, meie, ministrit, meie pikaajalist kolleegi Aleksander Stuppi, kes tunneb äh, meie maja iga nurka ja soppi, juba küsisin, kas ta on spordisaalis käinud, veel pole, üllatav-üllatav, sest et varem ta elas lausa meie spordisaalis. lugupeetud daamid ja härrad, juhiksin teie tähelepanu sellele, et äh, selle arutelu lõpus ei ole vaba mikrofoni vooru, nii et ärge hakake märku andma soovist hiljem sõna võtta. tervitaksin ka Jose Manuel Durao Barrosot, Euroopa Komisjoni presidenti ja võite ka aplodeerida, lugupeetud parlamendisaadikud, volinik Barrodole. Weber ja Pöttering ja, ja aplodeerisid teile, suurepärane, härra Kadanen. lugupeetud president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, nagu president Schulz juba mainis, me kuulsime äh, kohutavaid uudiseid pommipahvatuste kohta Bostonis, mitmed inimesed on äh, surnud, äh, mitmed sajad kahjustada saanud, me tunneme sügavalt kaasa ohvrite peredele. praegu ei ole veel teada, mis täpselt juhtus, nii et me peaksime ootama ära, mida Ameerika Ühendriikide ametivõimud suudavad välja uurida ja omalt poolt ütlen, et ükskõik, mis nende plahvatuste põhjuseks oli, meie oleme valmis oma Ameerika sõpru toetama. lugupeetud president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, tahaksin tänada president Schulzi kutse eest tulla siia Euroopa Parlamendi kõnet kõnelema, tegemist on minu jaoks suure auga, sellepärast et olen Euroopa asjadega tegelenud kogu oma täiskasvanuea tänu Euroopa integratsioonile kuulun mina põlvkonda, millel on olnud rohkem võimalusi kui varasematel põlvkondadel. näiteks äh, oli mul võimalus äh, üks osa oma õpingutest äh, mööda saata Ühendkuningriigis Leicesteri ülikoolis Erasmuse ülikoolina õppisin ma seal Euroopa asju ja see kogemus äh, avas minu silmad, äh, mis puudutab Euroopa integratsiooni ja mina käisin oma Erasmuse stipendiumiga välismaal õppimas äh, väga optimistlikul ajal, Soome oli just liitunud Euroopa Liiduga, Majandus- ja Rahaliidu protsessi kiirendati, valmistati ette järgmiseks laienemiseks, mis pidi kogu Euroopa ühendama. lugupeetud president, tänane päev on, esitab meile suuremaid väljakutseid, me räägime praegu Euroopa tulevikust, mis on väga oluline mõttevahetus ja seetõttu olen ma seda tänulikum teile selle võimaluse eest teiega arvamusi vahetada. ma ei tulin siia mitte ainult selleks, et teie ees kõneleda, vaid selleks, et ka teid kuulata. Euroopa integratsiooni teemaline arutelu jääb sageli majanduskriisi teema varju, inimesed tunnevad muret oma töökohtade, pensionite, laste tuleviku pärast, liiga palju noori inimesi on tööta ja on selge, Äh, miks inimesed tunnevad nii tõsiselt muret ja on isegi vihased. avalikkuse ähm, arvamus on väga pessimistlikult meelestatud äh, paljudes Euroopa osades äh, ja see valmistab mulle tõsist muret. me kõik oleme pidanud tegema raskeid valikuid finantskriisi ajal. natsionalism, populism koguvad jõudu ja meie valulised otsused on õõnestanud Euroopa rahva usaldust Euroopa projekti. ma kardan, et me pöördume endasse selle asemel, et muutuda avatumaks, et me hakkame kahtlema üksteises, kahtlustama teineteist selle asemel, et ühineda, et me laseme äärmuslastel peale jääda selle asemel, et mõelda pragmaatilisele lahendusele praegustele probleemidele. me ei peaks Euroopa integratsiooni ideaali ohtu seadma me ei tohiks lasta Euroopa arutelul, arutelus jääda peale poliitilise spektri äärmuste. mõned süüdistavad Euroopa Liitu kõigis probleemides, teised ütlevad, et neil peaks olema, peaksid olema Ameerika Ühendriikide sarnane süsteem ja demokraatliku legitiimsuse küsimusega ei peaks pead vaevama. ma mõistan ka neid, kes eristavad lõunat Äh, ja põhja, kuid ma ütleksin, et äh, kui me oleme lõhestunud, siis me ei suuda Euroopat ühiselt üles ehitada. ja see, seda me ei saa endale lubada. me peame raskeid otsuseid langetama, kuid me peame jääma ühtseks. lugupeetud president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, poliitiliste liidritena peame me pakkuma Euroopa poliitilistele ja majanduslikele väljakutsetele usaldusväärseid ja vettpidavaid lahendusi. me peame selgitama inimestele, miks demokraatlik integratsioon on õige tee. me peame tugevdama eurooplaste usku Euroopa projekte ning selleks peab olema Euroopa integratsioon õiglane ja aus see ei ole kerge ülesanne, kuid äh, kui me tegeleme Euroopa integratsiooni küsimusega, töötame selle integratsiooni nimel ühiselt, äh, siis on see võimalik. meil on vaja õiglast integratsiooni ma mõistan, et äh, liikmesriikides erinevad inimesed erinevates olukordades võib-olla ei leia et nende elu oleks õiglane praegusel hetkel, kuid kas Euroopa saab tulevikus olla õiglasem, mina usun küll, et saab. minu jaoks tähendab õiglane lõimimine, õiglane integratsioon seda, et Euroopa Liit on üles ehitatud ühistele väärtustele, ühistele eeskirjadele ka tulevikus ja nendest eeskirjadest ja väärtustest peavad kinni kõik ja kogu aeg õiglane integratsioon tähendab seda, et samal ajal, kui liikmesriigid lõimivad üha rohkem, on ka neil omal kodus asjad korras. me peaksime saama üksteist usaldada. aga me ei saa vastutust teiste õlule nihutada kõige olulisem on see, et õiglane integratsioon tähendab seda, et inimesed tunnevad üksteise toetust demokraatlik legitiimsus, demokraatia, vastutustunne ja omanikutunne. lugupeetud daamid ja härrad, ma tahaksin, et me langetaksime otsuseid lähtuvalt meie ühistest eeskirjadest ning peaksime nendest eeskirjadest siis ka kinni. me peaksime leidma ühiseid lahendusi, kui neid on vaja ning äh, peaksime oma kodus äh, ka asjad korras hoidma, nii et liikmesriigid saaksid üksteist usaldada ma ütlen otse välja, meil on vaja rohkem Euroopat, aga meil on vaja ka vastutust liikmesriikides, üks ilma teiseta ei ole võimalik. lugupeetud president, ma selgitaksin teile nüüd, kuidas see õiglane lõimimine praktikas minu nägemuses välja näeb. tõstataksin kolm teemat ja analüüsiksin neid läbi õiglase integratsiooni prisma kõigepealt me peame kõik austama oma ühiseid Euroopa väärtusi ja eeskirju, mille me oleme ühiselt vastu võtnud Euroopa integratsioon äh, on midagi enamat kui lihtsalt vabakaubandusala, see on väärtuste, ühiste väärtuste kogukond ja me peame kaitsma ka Euroopa väärtusi ja väljakutsete eest seestpoolt kui me seda ei tee, siis Euroopa Liidu usaldusväärsus kannatab ja mitte ainult maailma silmis, vaid ka meie oma kodanike silmis kui me sulgeme silmad äh, korruptsiooni ja äh, õigusriigi põhimõtte rikkumiste ees, kui me ei suuda maksudest kõrvalehoidmist ja maksuparadiise kärpida, siis äh, me õõnestame omaenda parema Euroopa püüdlusi. me oleme Euroopas ühiselt otsustanud, et integratsioon peab tugevnema demokraatial. me otsustasime jõu kasutamise asendada õiguse kasutamisega. me kõik teame, et demokraatia hakkab mõraneme, kui me neid ühiseid eeskirju ei äh, austa. Euroopa peab äh, lähtuma ühenduse meetodist. tänaste arutelu paradoksiks on see, et Euroopa Liidu tugevaid institutsioone peetakse sageli liikmesriikide vaenlasteks. see pole tõsi. tegelikult on äh, olukord hoopis vastupidine Äh, ühis, õigusriigi põhimõte ja ühised institutsioonid toetavad iseäranis väikseid liikmesriike. teiseks, me peame saavutama õige tasakaalu solidaarsuse ja vastutuse ees. Euroopa ühendus on solidaarsusel põhinev kogukond, solidaarsus on üks osa Euroopa Liidu olemusest. Soome tahab äh, selles äh, projektis oma ühist rolli täita, oma rolli täita. meie osa Euroopa Liidu eelarvest kasvab, see on üks osa Euroopa solidaarsusest Soome on valmis kandma ka oma vastutust ning aitama riike, kes vajavad finantsabi. me teeme seda läbi kriisijuhtimise instrumentide ja läbi otselaenude, aga solidaarsus peab käima käsikäes liikmesriikide omavastutusega. me kõik peame kodus asjad korras hoidma ning langetama raskeid poliitilisi otsuseid, kui neid otsuseid tuleb langetada. Euroopa peab aitama, kui abi on vaja, aga iga liikmesriik peab ka ise vastutama, lõppkokkuvõttes siiski ise vastutama oma finantside korrashoidmise eest. Need, kes otsustavad kulude üle, peavad koguma tulusid ja liikmesriikide vastutused vastutavad lõppkokkuvõttes siiski ise oma liikmesriigi reformi, reformide eest minu kolmas tõstatatav teema. selleks, et Euroopa oleks tugevam, on meil vaja suuremat integratsiooni. minu valitsus toetab integratsiooni, kui see on õiglane kõikide liikmesriikide seisukohast ning toob kasu kogu Euroopale ja Euroopa Liidule tervikuna. meie kõige suurem väljakutse täna on luua uusi töökohti. liiga paljud eurooplased, iseäranis noored, on täna tööta tööpuudus on tõsiseks probleemiks kogu ühiskonna jaoks, aga ennekõike on see probleemiks nendele isikutele, kes peavad kõvasti vaeva nägema, et ots otsaga kokku tulla. eelmisel nädalal ma käisin Lissabonis ja rääkisin üliõpilastega. ja mulle avaldas tõsist muljet, kui andekad nad on, kui energias tulvil nad on, aga meie arutelude käigus selgis, selgus, kui tõsiselt nad on mures tuleviku pärast. ma tean, mida nad tunnevad, ma mäletan meie Soome finantskriise tuhande üheksasaja üheksakümnendate aastate alguses oli kakskümmend protsenti äh, soomlastest tööta. Soome pidi peaaegu pankrotti minema, üle kümne protsendi meie SKP-st äh, lihtsalt kadus paari aasta jooksul. ja mina ise käisin sel ajal ülikoolis. ma mäletan, kuidas ma mõtlesin, et äh, ma ei saa mitte kunagi tööd, ma ei saa endale mitte kunagi oma kodu. me ei tahtnud tegelikult ülikooli lõpetada, sellepärast et ülikool oli turvaline ja kui ma mõtlen nendele süngetele aastatele tagasi, siis äh, minu mälupildid on mustvalged. Soomel õnnestus kriis seljatada, aga mitmes mõttes me maksame selle eest endiselt sotsiaalset hinda. lugupeetud daamid ja härrad, töökohad peavad olema meie tähtsaimaks ülesandeks Euroopas. me teame, et äh, säästlikult on et töökohti on võimalik luua äh, säästlikult, aga, aga mingisuguseid kiireid lahendusi ei ole. kui neid kiireid lahendusi oleks, siis me oleksime neid juba kasutanud. ma toetan seda, et kuus miljardit eurot Euroopa Liidu eelarvest on suunatud noorte tööpuuduse vähendamiseks ja mul on väga hea meel, et Euroopa Ülemkogu toetas noortega tagatise projekti, see on väga oluline selleks, et meie noored saaksid jalule kõige olulisem on äh, meie jaoks aga konkurents Euroopa, maailma tasandil, Euroopa peab jääma konkurentsivõimeliseks selleks, et äh, ettevõtted saaksid investeerida ja luua uusi töökohti. Euroopa peab olema esirinnas äh, uute tehnoloogiate ja tööstuse arengu vallas. Euroopa majanduse tuleviku võtmeks on reformid ja avatus. me peame tegema koostööd turgudega, mitte töötama turgude vastu. austatud president me oleme võtnud tõsiseid meetmeid selleks, et Euroopa Liidu majandusjuhtimine kontrolli alla saada. ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti, Euroopa Parlamendi tähtsa rolli eest, tähtsate õigusaktide vastuvõtmise eest, nagu näiteks majanduse juhtimise kuus pakett ja kaks pakett eeskirjade ellurakendamine eeldab nüüd liikmesriikide tasandil mõnikord vägagi valulisi reforme ja struktuurilised reformid ei kanna vilja üleöö, kuid reformid on kõige säästlikum ja kõige tõhusam majandusstiimul üldse pikemas perspektiivis. kui me kõik uutest eeskirjadest kinni peame, muutub meie majandus tugevamaks. see ei ole mingi majandusteooria, mitte ainult majandusteooria, see on lihtsalt kaine mõistus. austatud juhataja siseturg ja vabakaubanduse edest-, edendamine Euroopa Liidus on üks Euroopa integratsiooni alustalasid. me oleme jõudnud selles vallas kaugele, aga mitte piisavalt. kaubad liiguvad Euroopas juba hästi, aga teenused ei liigu ja sellepärast peab teenuste direktiivide rakendamisega kohe tegelema asuma digitaalne siseturg loob palju võimalusi uute töökohtade loomiseks, majanduskasvu hoogustamiseks. komisjoni hinnangul kasvaks Euroopa Liidu majandus viiesaja miljardi euro võrra kahe tuhande kahekümnendaks aastaks digitaalsiseturu vallas, kui me potentsiaali ära kasutaksime. seda tuleb teha elektro e, e-kaubandus, digitaalne sisu vajab meie jaoks äh, toimivat siseturgu ja Euroopa Parlament on selles vallas juba nii mõndagi ära teinud, kuid me tegutseme liiga aeglaselt. meil on vaja arukaid reegleid, arukaid eeskirju, mis ei takistaks kaupade liikumist ning toetaks digitaalse majanduse dünaamilisust. lugupeetud president, meie ülesandeks on kasutada ära meie välismajanduse üüratu potentsiaal selleks, et luua töökohti. Euroopa Komisjoni hinnangul on vabakaubanduse ambitsioonika, kaubavahetuse ambitsioonika programmi elluviimine vahend, mis võimaldab meil saavutada kaks miljonit uut töökohta. me peame andma võimaluse meie ettevõtetele Need või-, me peame andma oma ettevõtetele nendele need võimalused, mida neil on vaja. ja äh, meil on vaja äh, loomingulisust, et välja tulla, et toime tulla ülemaailmsel areenil ja kui me ehitame tõkkeid, siis me ainult eraldame ennast Euroopa majandustegevuse äh, keskmest äh, vabakaubanduse äh, ja investeerimisläbirääkimiste alustamine Ameerika Ühendriikide ja Jaapaniga on üks parimaid uudiseid, mida ma tean, mida ma olen viimasel ajal kuulnud ja jätkakem seda tööd selleks, et toetada meie majandus- ja rahaliitu me peame toetama Majandus- ja Rahaliitu, Pangandusliidu projekti lõpuleviimine on väga tähtis, Pangandusliit on minu jaoks üks suurepäraseid näiteid õiglasest integratsioonist. põhjendamatut riski peale minekut tuleb piirata, tuleb kaitsta maksumaksjaid äh, selle eest, et pangad kasvavad liiga suureks ning nende kapitalimäär on liiga väike lugupeetud president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, veel lõpetuseks, kuidas Euroopa tulevikuga paremini toime tuleks kõigepealt oleks meil vaja äh, integreeritud Euroopa energiaturgu ja energia on meie öö, äh, majanduse veeniväreks, maja, maailmatasandi konkurents energia vallas muutub tugevamaks, Euroopa peab samuti hoogsamalt tegutsema, me ei tohiks kasutada toetusi, mis turgu moonutavad, meil on vaja suuremaid investeeringuid energiataristusse, meil peaksid olema väikese süsiniku heitmega alternatiivid, selleks tuleb tugevdada meie heitmetega kauplemise süsteemi, millest räägiti siin ka eile. teiseks, meil on vaja konkreetseid samme ka Euroopa kaitse ja julgeolekupoliitikas, Euroopa Liit peab oma julgeoleku eest rohkem vastutama, mis tähendab seda, et me peame tegema tihedamat koostööd. meil on vaja tihedamat koostööd, et meie julgeolekuväljakutsetega äh, silmitsi seista selleks, et finantspiiranguid, piirangutes tegutseda tõhusalt ning lasta meie koduturul kasvada. ma ootan juba pikisilmi detsembrikuiseid arutelusid ülemkogu käigus. kolmandaks, laienemine peab jääma meie päevakorda. Euroopa Liit peab olema äh, väärikate kandidaatide jaoks avatud lugupeetud president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, aasta pärast toimuvad Euroopa Parlamendi valimised, need valimised on väga olulised. Need valimised näitavad, kui suur on Euroopa Liidu demokraatlik legitiimsus ja selle tulemus näitab, kuhu me oma Euroopa ühise projektiga tulevikus liigume. Euroopa integratsioon ei ole kunagi olnud silmitsi nii suurte väljakutsetega meil on palju, mida kaitsta, meil on saavutusi, mida kaitsta, me peaksime tegema seda uhkusega. Euroopa integratsioon on toonud meile rahu, stabiilsuse ja Euroopa kodanikele heaolu. seda sellisel määral, nagu siin mandril pole kunagi varem nähtud. Euroopa integratsioon teeb seda ka tulevikus. Euroopa Liit tuleb kriisist välja tugevamana. see võtab aega ja tee ei ole kerge. me peame kasutama ära energiat, mis meid ühendab, mitte energiat, mis meid lõhestab. me peame ühiselt ehitama üles vastastikust usaldust, tugevana oleme me tugevamad, kui me kõik oleksime üksi. ja me peame tugevdama Euroopa integratsiooni õiglust, õigluse dimensiooni. õiglane integratsioon on parim võimalus äh, taas leida eurooplaste usaldus Euroopa projekti, suur tänu! suur aitäh teile, härra peaminister ja nüüd on sõna president Barrosol komisjoni nimel. härra president, lugupeetud peaminister, enne kui alustan, tahaksin komisjoni nimel väljendada meie sügavat kaastunnet kõikide Bostonis hukkunute ning vigastatute lähedastega ning tahame väljendada ka oma solidaarsust meie Ameerika sõpradega sel väga kurval päeval. härra president ja peaminister, lugupeetud parlamendisaadikud, minu jaoks on suur rõõm võtta sõna siin ja täna Soome peaministri juuresolekul, kes arutab Euroopa Liidu tulevikku siin Euroopa Parlamendiga. ma tahaksin tänada Soome peaministrit tema väga olulise isikliku panuse eest Euroopa projekti ta on näidanud üles seda, et ta on täielikult pühendunud demokraatia edendamisele Euroopa Liidus. Soome peaminister ja riik, mida ta esindab, seisab hea sellise Euroopa Liidu eest, mis tugineb kõigepealt just väärtustel. täna hommikul ma tahaksin kõigepealt rääkida sellest, kuidas Soome näol on tegemist õigusriigi etaloni ning samuti ka võrdse kohtlemise etaloniga. ükskõik, milline on olnud ka nende ajalugu või Euroopa Liidu ajalugu, kultuur äh, või muu, siis ikkagi meid ühendavad meie ühised huvid ja ühised väärtused. tegemist on liiduga, mis austab kõigi õigusi, täpselt samamoodi kõikides liikmesriikides Soome on näidanud, et äh, mitte suurus ei ole oluline, et Euroopa Liidus edasi liikuda, vaid olulisemaks on ideede äh, tugevus ja ka äh, võime neid ideid ellu rakendada. olgu siis tegemist ühisturuga või digitaalagendaga või ka justiits- ja siseküsimustega. Soome on siin teerajajaks Euroopa Liidu poliitika väljatöötamisel. tahaksin rääkida võrdsusest ning õigusriigi põhimõttest lähemalt. Soome peaminister omistab sellele väga olulist tähtsust. seda teeb ka komisjon, eriti praegusel ajajärgul, kus meie ühiskonda koormab reform meie ettepanekud võidelda maksudest kõrvalehoidmise ning maksupettuste vastu, mis läheb maksma äh, triljon eurot aastas äh, Euroopa Liidule saamata jäänud äh, maksutulude näol. tegemist on põhimõtteliselt sama summaga, mis üks finant, mitmeaastane finantsraamistik, me ei saa endale selliseid kaotusi lubada, sest et lõppkokkuvõttes suurendab see survet keskmisele korralikule maksumaksjale seega tahaksin teha üleskutse liikmesriikidele leppida kiiresti kokku komisjoni hoiuste maksustamise ettepaneku osas ühtlasi ka kiirreageerimismehhanismi osas võidelda, mille eesmärgiks on võidelda käibemaksupettuste vastu. viimastel nädalatel olen liikmesriike üles kutsunud ka selleks, et tegutseda ühiselt ning lõppuda, lõpp, leppida kokku ajagraafiku osas maksuparadiiside vastase võitluse ning agressiivse maksuplaneerimise eh, idee osas, millega tuli välja komisjon detsembrikuus. ühtlasi tervitame me ka ideed korraldada ühisseminar veel aprilli lõpus. hiljuti pidasin kõne Dublinis konkurentsivõime teemadel ning rõhutasin sealjuhul just Soomet. Soome on kõige paremal kohal Euroopa Liidu liikmesriikides konkurentsivõime osas, nimelt siis kolmandal kohal ülemaailmselt. selleks, et suuta üle saada praegusest kriisiolukorrast ning soodustada majanduskasvu, on tähtis võtta äh, Ehm, õppust just sellest, mida on teinud Soome. tegemist on väga raskete õppetundidega. üheksakümnendatel oli Soomes panganduskriis ning Soome pärast seda rakendas ellu väga tõsiseid struktuurireforme, ehitas oma majanduse ümber, suurendas oma konkurentsivõimet ning tagas sotsiaalse turumajanduse põhiaspektid tegemist on protsessiga, mida on läbimas nüüd paljud teised liikmesriigid ja keda Soome toetab, näidates üles solidaarsust nende riikidega. Soome on mänginud olulist rolli ka pangandusliidu ülesehitamisel. Küprose sündmused on näidanud, kui tähtis see kõik on ja on näidanud, et tegutsemine selles valdkonnas on kiireloomulisem kui ei kunagi varem nüüd ma rõõmustan selle üle, et ühise järelevalvemehhanismi osas on nüüd kokku lepitud, komisjon on tulnud välja ettepanekute, tuleb välja ettepanekutega juunis ühise kriisilahendusmehhanismi, panganduskriisi lahendamismehhanismi osas. aga see ei tohiks olla lihtsalt selline ühekordne ähm, tegevus, me peame selle nimel tegutsema pidevalt, nagu Soome on ka öelnud ja näitab läbi oma jätkuvate jõupingutuste. Soome suhtleb alati ka oma Euroopa Liidu partneritega, teeb seda aktiivselt, räägib uutest ideedest, on tõesti üks mõtlev Euroopa Liidu liige. nii et ma tahaksin tänada teid ka väga tõsise ja sügava koostöö eest Euroopa Liiduga, aitäh teie pühendumuse eest Euroopa Liidule! suur aitäh, nüüd on Rahvapartei nimel sõna esimestoolil. lugupeetud komisjoni president, parlamendi president, peaminister, ma ühtlasi ühinen eelkõnelejate öelduga rünnakute kohta Bostonis. rahvaparteil on tahe ja jõud selleks, et võidelda terrorismi vastu. jah, nagu te ütlesite, siis veel ei teata, kes on rünnakute autoriks, kuid siiski vabas ühiskonnas ei pea kannatama inimesed, kes ei ole mitte kellelegi mitte midagi teht-, teinud, kes lihtsalt läksid jooksuvõistlusele ja tahtsid lihtsalt väljendada oma vabadust läbi selle äh, maratoni. nii et terrorismivastane võitlus on siin väga tähtis. härra peaminister, ma kuulsin, kuulasin teid suure tähelepanuga ja ilmselt teile ei tule üllatuseks see, et ma jagan teiega mitmeid seisukohti. kõigepealt tahaksin aga tuua välja mõned aspektid ja esitada teile ka mõned küsimused Te ise ka ütlesite, et Euroopa Liit on rohkem kui lihtsalt majandusintegratsiooni projekt, see Euroopa Liit tugineb ühistel väärtustel, väga õige, et te seda meelde tuletasite. Euroopa Liidus oleks olukord praegu kindlasti veelgi hullem, kui meil ei oleks Euroopa Liitu, ma räägin sellest ikka ja jälle. näiteks vaadake Islandi juhtumit, jah, me teame, millised on, millised raskused on Kreekal, Hispaanial, Iirimaal ja nii edasi, aga kus oleksid nad ilma Euroopa Liiduta? kõige paremaks lahenduseks selles olukorras on olla solidaarne, vastutustundlik ning rääkida ausalt loomulikult peame liikuma suurema Euroopa integratsiooni suunas, ei tohi karta selle väljaütlemist praeguses kriisiolukorras, kus kõik tahavad lihtsalt endasse sulguda. seda tuleb teha ka läbi maksu harmoneerimise ning samuti sotsiaalse ühtlustamise. ma ei räägi siin sellisest ühtlustamisest, mis oleks pigem eh, negatiivne kui positiivne, ei, ma räägin pigem meie jõudude ühe, ühendamisest. rääkige me siis kas pensionieast, sotsiaalhoolekande kulutustest või vanemapuhkude, puhkusest. paraku on nendes valdkondades olnud palju kõrvalekaldeid liikmesriikides ja sellel on olnud negatiivsed tagajärjed ettevõtte juhina, ma tean ka ise, mida see täpselt tähendab, näiteks konkurentsimoonutused siin ja sealpool eh, piiri nii et öö, äh, olenevalt sellest, kas siis minu öö, äh, omanduses olev tapamaja asub siin või sealpool Prantsuse-Saksa piiri, äh, läheb, on maksud kas ühe koma kahe miljoni euro võrra suuremad või väiksemad. paljud meie kaaskodanikest on jäänud ilma oma töökohtadest, ettevõtted on oma uksed sulgunud. daamid ja härrad, hetkel on probleem selles, et liikmesriigid istuvad kõik äh, oma nurgas ja nokitsevad omaette, arvates, et nemad on need kõige pädevamad selle olukorraga hakkama saada. meil on ikkagi vaja õiglast Euroopa Liitu. Euroopa Liidus on küll töötus jah, aga samas on siin ka töökohti. probleem seisneb selles, et need äh, töötud inimesed ja vabad töökohad ei ole alati samas kohas ja miks meil siis probleeme on just tööhõive osas, nimelt sellepärast, et see ei käi Euroopa Liidu pädevusvaldkonda. nüüd, mis puudutab teadustegevust, arendustegevust, innovatsiooni, me peame ka siin osas ära kasutama töötajate mobiilsust. kui teadustegevust siin ei toimi, siis ei ole mõtet liikmesriigiti enam rahalisi vahendeid teadusuuringutele jagada, kui tegelikult seda teadust pole edasi tuleb viia tasakaallu töötajate ning turu, töötajate oskused ja turu vajadused. noorte tagatise osas me rõõmustame loomulikult, et teie valitsus seda toetab, kuid tuleb minna veelgi kaugemale. härra peaminister, enamik meie parlamendist on täpselt samasugune nagu teie, ehk me toetame tugevat Euroopa Liitu, tugevat majandust ja selleks, et seda saavutada, peab ellu rakendama kõik meie olemasolevad riigid, reeglid, vabandust. meil on vaja suuremat läbipaistvust äh, eelarvereegleid, me ei saa lubada seda, et elame üle oma võimete. on vaja taastada investorite usaldus, kuid ka sellest piisab. liikmesriigid, kes on kriisi ajal kõige rohkem kannatanud, on intressimäärad sellised, et ka kõige paremate projektide jaoks laenu ei ole võimalik võtta. ma käisin ka ise Kreekas äh, ja rääkisin seal näiteks ettevõtjaga, kes ütles, kas ma siis pean investeerima, kui intressimäär on kümme, kaksteist protsenti ja siis mina ütlesin talle, et ei, hetkel sellises majandusolukorras investeerida ei saa. ja see tähendab, et Kreekas näiteks töökohti luua ei saa, nii et selle, see on see tõeline võitlus. et teha lõpp töötusele, eriti noorte töötusele, on meil vaja millegagi välja tulla. ma tean, võib-olla see, mida ma ütlen, šokeerib võib-olla siin mõnda, aga tegelikult peaks riigivõlga osaliselt ikkagi ühiselt kandma Euroopa Liidus selleks, et intressimäärad oleksid üle terve Euroopa Liidu ühesugused. Teie, härra peaminister, kas teil on mõni teine lahendus? kui see teil on, siis me hea meelega ka kasutaksime seda ettevõtetele peab intressimäära vähendama, sest nemad ju tegelikult loovad ikkagi töökohti ja nemad investeerivad. nii et võlakoorma ühine kandmine tähendab loomulikult seda, on vaja parimat, paremat majandusjuhtimist, on vaja ka ühtset tagatist selleks, et vältida olukorda, kus mõned riigid peavad teiste laenu kinni maksma. seda saab teha vaid läbi tõelise Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise lähenemise, läbi suurema loogika, seega ka läbi suurema integratsiooni. ja lõpetan, kallis sõber, ma jätan siit midagi vahele, aga Te teate isegi, härra president, et ma ei ületa kõneaega just eriti tihti, aga ühesõnaga, meil on vaja ka kolmandat aspekti, milleks on lihtsalt terve mõistus. me oleme ajaloos seda näinud, et mida rohkem me koostööd teeme, seda integreeritumad me ka oleme ja seda rohkem Euroopa Liit meid kaitseb, aitäh! Äh, herr kollege daul sie haben selbst beifallstürme auf den tribünen lugupeetud härra Tool, isegi rõdult plaksutatakse teile, mis on täiesti suurepärane, kuid daamid ja härrad, vastavalt kodukorrale ei ole lubatud rõdult plaksutada. ainult parlamendisaadikud tohivad plaksutada. kuid ma muidugi mõistan, miks te plaksutasite, ärge muretsege selle pärast. nüüd sotsialistide, sotsiaaldemokraatide nimel härra Hannes Voboda, palun. lugupeetud härra president, tahaksin kõigepealt rõhutada seda, mida parlamendi president juba ütles Bostonis aset leidnud kohta, me avaldame kaastunnet seal kannatanutele. Te rääkisite siin integratsioonist. ma arvan, et see on see, mille eest me peame Euroopas võitlema. me äh, näeme, milline on olukord Euroopas, milline on äh, olukord töötusega, milline on poliitiline ja sotsiaalne olukord ning eurooplased ei ole nõus äh, Euroopa poliitikaga ja nad on üha rohkem Euroopa vastu, see ei puuduta ainult konkreetseid poliitilisi otsuseid, me peame kodanike muresid arvesse võtma ning neisse tõsiselt suhtuma ilma populismi langemata, kuid samas peame olema nende suhtes ka ausad. Te rääkisite Soome olukorrast mõne aasta eest, kui Soome ei olnud veel Eurotsooni liige ning öö, me oleme siin palju rääkinud ka Läti juhtumist, kuid me ei rääkinud siin Eurotsoonist selle, läbi selle. seega Eurotsoon on erinev ning meil on vaja siin rohkem integratsiooni, rohkem Euroopa tasandil lahendusi. me oleme praegu majandussurutise olukorras, mida Euroopa Liidu poliitika kahjuks toetab kuidas me saame näiteks tööturgu reformida, kui peamine sõnum Euroopa poolt on sotsiaaltoetuste vähendamine, isegi hariduskulutuste vähendamine näiteks Portugalis. Te rääkisite Portugali kodanikest ja väga hea on see, et te seal ka ise käisite, kuid te pea-, kas te küsisite neilt seal, mida nad arvavad Troikast ja Euroopa poliitilistest otsustest nende oma riigis ning öö, öö, selle otsuse kohta, kas te küsisite, mille kohta Portugali konstitutsioonikohus ütles, et see on ebaseaduslik? ja tõesti, integreerimine tähendab põhja ja lõuna ühendamist. mina olen mitu korda Soomes käinud ning ma püüan seal alati kohtuda institutsioonidega, äh, alustavate ettevõtetega, äh, tehnoloogiasektori esindajatega. Äh, Soomel on väga palju saavutusi. küsimus ei ole ainult makromajanduslikes arengutes, vaid ka mikromajanduse tasandis miks me ei kasuta neid korporatiivseid mudeleid põhja ja lõuna vahel, et äh, näidata, kuidas reforme ja muudatusi ellu viia, kuid tulgem tagasi makromajandusliku olukorra juurde komisjoni president ja asepresidendid ütlevad, et järgmine poolaasta läheb paremaks. juba mitu aastat ütleme me, et asi läheb paremaks, kuid me ei ole näinud veel valgust tunneli lõpus ja meil on endiselt siin ainult lubadused meie ees. troika on faktiliselt mittetoimiv üha rohkem troika liikmeid tülitsevad omavahel, kes on mille eest vastutav, ma arvan, et me peaksime selle ära lõpetama. komisjon on vastutav poliitiliste otsuste eest ja kui meile ei meeldi paljud asjad, mis, mida tehakse, kuid me tahame, et komisjon oleks vastutav, mitte Troika, IMF ega Keskpank. komisjon on vastutav, nemad on selleks valitud lõpetagem see mäng ära ja komisjon peab vastutama ning nõukogu peab muidugi sellega nõus olema, kuid me peame selle tendentsi ümberpööramise eest, kodanikke ärritab üha rohkem selline suhtumine ja käitumine Küprosel, Portugalis ja ka teistes riikides. lõpuks majanduskasvust veel me vajame majanduskasvu, et veenda e, kodanikke, et reforme on vaja läbi viia. meil on psühholoogiliselt meil ei ole võimalik psühholoogiliselt äh, paluda kodanikel reforme läbi viia, kui ei ole lootust, et äh, toimub mingisugune areng. Äh, inimesed ütlevad, et majanduskasvuks ei ole raha. me viisime läbi uuringu ühe sõltumatu instituudi abil ning see näitas, et üks triljon eurot läheb kaotsi maksuametite tõttu kui me saaksime selle raha, siis me saaksime oma võlad maksta ning soodustada majanduskasvu Euroopas. kui meedia hakkas äh, sellest rääkima, siis ütles äh, härra Cameron, et äh, me peame hakkama nüüd reaalsusele otsa vaatama, kuid me peame sellega tegelema ning probleemidega midagi ette võtma. ja me teame, Cameron kohtus ka proua Merkeliga ning me loodame, et ka teised peaministrid ei anna lihtsalt selgitusi ja ähm, lubadusi, vaid ka tegutsevad, sest see on aus integratsioon. ei ole õiglane, et paljud rikkad võivad viia oma raha maksuparadiisidesse, aga äh, vaesed maksavad makse edasi. meil on vaja seda olukorda muuta. meil peaks olema äh, midagi sellist nagu USA korporatiivmaksude õigluse akt. miks äh, me siin midagi ei tee, meil on vaja siin abi Äh, Luksemburg on siin juba samme astunud, Austria peab samuti samme astuma ning siis on meil ühistrateegia ja me peat-, peame komisjoni äh, toetama ning volinik Šemetat samuti äh, sellel teemal. mul on väga hea meel selle üle, et härra Jür-, töötab selle teema kallal ja me peame väga kiiresti siin lahendusi saavutama me peame oma maksusüsteeme ühtlustama, meil on vaja ühtset maksuruumi, sest paljud Portugali firmad lähevad Hollandisse mitte selleks, et sinna investeerida, vaid selleks, et maksude pealt säästa, see ei ole õiglane ja meil on vaja siin rääkida ühtsest vastutusest. loomulikult võiksite, ähm, lugupeetud peaminister, meelt, oma meelt muuta ka finantstehingute maksu osas, sest see oleks õiglane integratsioon, miks mitte toetada teisi riike, kes äh, on selle idee poolt, ma loodan, et te olete peagi selles ka veendunud. ning lõpuks Euroopa peaministrid võtsid vastutuse Euroopa Ülemkogus, nad on nüüd äh, selle vastu palju rohkem huvi üles näidanud ning ma loodan, et nad keskenduvad õiglusele, läbipaistvusele ning sotsiaalküsimustele ja siis saame panustada õiglasse integratsiooni, see on see, mida me Euroopas vajame. kuid palun mõelge sellele, et Eurotsooni õiglane integratsioon tähendab palju rohkem integratsiooni kui siis, kui Soome sai oma probleemid üksi lahendatud. nii et Soome näide on küll hea, kuid me peame seda rakendama õiglaselt ja läbipaistvalt Eurotsoonis, see aitaks Eurotsoonil edasi liikuda, aitäh. suur tänu, härra Svoboda. nüüd liberaalide nimel härra Varsovtat. suur tänu, härra president, härra peaminister tahaksin kõigepealt äh, toetada teie sõnavõttu ja äh, ka härra Barroso sõnavõttu, mis puudutab Bostoni rünnakuid. suur tänu, härra peaminister, teie sõnavõtu eest, ma tean, et äh, te olete ekspert euroskeptitsismi vastases võitluses ning te võitlete ka paremäärmuslaste vastu ning te teate, kuidas seda teha, kuid me peame tunnustama seda, et äh, tegemist ei ole ainult Soome-keskse probleemiga ning äh, ka mitte äh, Briti fenomeniga euroskeptitsism. kaks päeva tagasi me nägime, sündis uus poliitiline erakond Saksamaal, Alternative für Deutschland, äh, mis on euroskeptiline erakond, kes soovib äh, Saksamaa lahkumist Eurotsoonist ning äh, minu meelest see, mida nemad taotlevad, ei ole alternatiiviks mitte Saksamaale, vaid Äh, see oleks äh, lausa Saksamaa jaoks enesetapp, see, mida nemad välja pakuvad. igal juhul ma arvan, et äh, see, mida nad välja pakuvad, on rumalus euro rahu, lahutada lõuna ja põhja osaks või tagasi minna endiste valuutade juurde, igal juhul on see euro purustamine. ma arvan, et praegu on hea hetk seda rõhutada, et kui on äh, üks riik, kes peab sellist stsenaariumit kartma, kui on üks riik, kes äh, kannataks sellise stsenaariumi tõttu, on see Saksamaa ja see, mida nad välja pakuvad, mis oleks äh, siis äh, alternatiiv Saksamaale, on minu meelest tragöödia mitte ainult kogu Euroopa, vaid Saksamaa jaoks. see oleks Saksamaa ekspordi lõpp lõpp ning ka Saksa ime lõpp. ja ma ei ütle seda mitte ainult äh, äh, niisama, vaid meil on selle kohta ka tõendeid, meil on ING, äh, ING uuring, mis on Hollandi teine suurim pank ja nad viisid selle uuringu läbi Londonis ja kus oleks parem võimalus finantsolukorda analüüsida ning äh, mis Londoni City's tehtud analüüs näitab, see näitab, et Eurotsooni purunemine tooks endaga kaasa Euroopa majanduse purunemise ning selle esimene ohver oleks Saksamaa. ja mis äh, arvud on siin uuringus, minu ettepanek on et te teeksite kaheksateist miljonit koopiat siin Euroopa Parlamendis sellest ning saadaksite selle igale Euroopa kodanikule, te saate seda isiklikult teha president katkestab, me peame rääkima eelarvekomisjoniga sellel teemal järeldused on väga selged, tulemused väga selged, nemad ütlevad, et Londoni City aruandes öeldakse, et Saksa äh, tööstuse äh, osakaal äh, kakskümmend protsenti saab tugeva hoobi, kogu eksport kahaneb ja Deutschmark, uus Saksa valuuta oleks kohe seotud dollariga ja kaotaks kakskümmend protsenti oma väärtusest kohe, mis loomulikult äh, muutab impordi ja energia väga kuulukaks ja Ing City of London aruanne ütleb, et tulemuseks on ka, et Saksa skp kahaneb peaaegu kümme protsenti kahe aasta kestel vaid. ma kordan üle see ei ole Saksamaa jaoks mingi alternatiiv, mida me kaks päeva tagasi kuulsime, see on enesetapp Saksamaale ja õudusunenägu Euroopale ja mitte ainult Euroopale, vaid ka Ühendkuningriigile, sest see uuring siin on see, mis näitab, et üks suuri ohvreid on Ühendkuningriik, kes kohe kaotab viis protsenti SKP-st, kui euro Äh, laguneb. nii et, kallid kolleegid, peaminister, meil ei ole vaja alternatiivi Saksamaa jaoks, meil on vaja Euroopa jaoks vaja uusi lahendusi, poliitilist liitu, tõelist Euroopa valitsust, Euroopa äh, sellist rahandusministeri laadset asutust, pangaliitu, Euroopa kriiside lahendamise fondi on meil ka vaja, me oleme praegu ristteel, ma usun, te olete nõus sellega. kas meist saab äh, EU, Euroopa ÜRO konföderatsioon või USA-laadne Euroopa Föderatsioon? Need on meie kõigi valikud tulevikus ma tänan, härra Verhofstadt, nüüd saab Roheliste fraktsioon sõna, konvendit, palun ma tänan, eh, härra president, kallid kolleegid. ma jätkan sealt, kus härra Kiefer Hofstad lõpetas. peaminister, te ütlesite kolm tuhat seitse tuhat kordab vähemasti sõna ruul, eh, eeskirjad, reeglid ja tõesti, demokraatia tugineb sellistel reeglitel, aga eh, ühenduses on üks reegel, mis on võib-olla palju tähtsam kui arvepidamisreeglid, nimelt solidaarsuse reegel ja teie riik Soome on üks riik, kus sotsiaalne ühtekuuluvus äh, tugineb solidaarsusele ja on väga muljetavaldav. aga kui äh, liikuda edasi Euroopas, siis näib, et te suhtute asjasse väga põhjamaiselt jahedalt ülejäänud Euroopasse ja see tähendab seda, et mõnikord te lihtsalt ei mõista seda, mis toimub mujal Euroopas. mõnikord jääb mulje, et te räägite nagu Nokia esindaja siin täna hommikul. jah, äh, teil on ka Nokia, te olete tõeline soomlane, aga asi ei ole üldse selles. Äh, probleem on järgmine meil ei saa olema solidaarsust Euroopas, kui meil korralikku Euroopa Liidu eelarvet ei ole. Te rääkisite siin Euroopa vastas, vastutusest ja integratsioonist ja liikmesriikide vastutusest ja teil on vägagi õigus kõiges selles, aga kui tekib kriis ja kui siis üheskoos ei reageerita sellele kriisile, mis näitab, kui poliitiliselt suutlik Euroopa Liit lõppkokkuvõttes on ja kõige selle aluseks on Euroopa Liidu eelarve ja kui seda siis ei ole, siis on asjad halvad, meil on vaja rohkem kui liikmesriikide panused Euroopa Liidu eelarves tulevikus. ainult nii saavad asjad leida eduka lahenduse. meil on vaja eelarvet, mis tugineb ka omavahenditele ja minu sõnum on lihtne. milline oli Margaret Thatcheri kõige suurem võit? ta öö, tõi maailma kakskümmend seitse lapsukest. nüüd on meil tulemuseks, et kakskümmend seitse liikmesriiki, kõik nõuavad oma raha tagasi. ja selles on probleem. Teie peate neid läbirääkimisi teiste liikmesriikidega, kui räägitakse Euroopa Liidu eelarve koostamisest. ja see on surmav Euroopa Liidule, mis toimub. see toob kaasa solidaarsuse kao Euroopa Liidus. tohutu tagasilöök ja teie olete ka oma panuse sellesse andnud, sest kriisi ajal, just praegu, on meil eelarve, kus on struktuurifonde kakskümmend seitse protsenti Kreekale kärbitud ja kakskümmend protsenti Portugalile kärbitud. kui äh, arukas see on? ja see tegelikult õõnestab kõike seda, mis on meie alustalad. rahvapartei Joseph Toolgi rääkis sellest, kui me ei liigu edasi äh, ettepaneku suunas vähendada laenusid, siis võib jah, alati öö, äh, nõustuda Kreekaga ja teistega, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi äh, maksumaksjad, rahvas, kes kõik need arved kinni maksavad ja kogu koormat oma õlul kannavad. meil on vaja, et öö, äh, ühine võlg väheneks rahva õlgadel, kui Itaalia maksaks üks protsent eurot vähem oma võlgade eest, siis ta saaks genereerida kakskümmend miljardit kui, kui kaks protsenti vähem maksaks võlgade pealt intresse, siis nelikümmend miljardit eurot kasvaks kohe tema majandus, nii et Euroopa solidaarsus tähendab seda, et meil on vaja ühtset Euroopa Liidu võlalunastusfondi või laenufondi või võlafondi, ükskõik kuidas seda nimetada ja see aitab meid edasi toibumise teel ja kui teie peaminister räägite reeglitest, siis tuleb meeles pidada, et on üks väga-väga tähtis reegel ei tohi lubada Euroopal ja tema rahval eh, lihtsalt kriisi ajal vastu seina sattuda. olukord on vastuvõetamatu, paraku sellistes olukorras eh, alati mõistus ei jää võitjaks ja irratsionaalsus võimutseb. suur tänu, härra konvendit. suur tänu, härra konvendit, nüüd härra Kälanen ECR fraktsioon. ma tänan, härra president, kõigepealt ma ühinen nende meeleoludega, mida teisedki väljendasid ja väljendan ka kaastunnet meie Ameerika sõpradele Bostoni kohutavate sündmuste tõttu eile paljud siin kojas mõistavad, et eelmine nädal oli väga kurb ka paljudele konservatiividele, nimelt Margaret Thatcheri surm ja Tanni konvenditi tsitaat kindlasti meeldiks talle. kakskümmend viis aastat tagasi andis ta Euroopale uue suuna kätte, millele astuda oma kuulsas kõnes ja kui me nüüd tagasi vaatame, siis on hämmastav, kui asjakohane tegelikult on see kõne tänaste sündmuste valgustes. lihtsalt üks tsitaat, mida meil nüüd on vaja, on vaja langetada otsused järgmistes uute sammude osas edasi ja mitte lasta ennast kõrvale eh, meelitada utooplikest eesmärkidest. utoopiad ei realiseeru sest meile ei meeldiks nad, kui nad teoks saaksid. ning isegi täna väga paljud koondavad tähelepanu just abstraktsetele utoopiliste kontseptsioonidele ja arvavad, et sellega viiakse lõpule Euroopa projekt. Nende jaoks on ainult rohkem Euroopat vastus. peaminister, teie valitsuse toel nõukogu minu arvates saavutas palju realistlikuma reformi tee. Äh, nimelt ähm, mitte väi-, pisut väiksem Euroopa Liidu eelarve ja ma usun, et teil õnnestub nüüd veenda selles ka mõningaid Rahvapartei kolleege, et need olid arukad sammud, mõned tahavad Rahvaparteist isegi rohkem kui sotsialistid raha mõnikord kulutada ja ma usun, et seisate vastu ka opositsiooni ebamõistlikule poliitikale finants tehingute maksustamisel. aga nüüd me oleme jälle teelahkmel nagu Jack Delori päevadel. me oleme eemaldanud Euroopa Liidu konkurentsivõitlusest, avatud turust, mida kaitses Margaret Thatcher ja meil on ülereguleerimine. Verhoigen, endine volinik, kes oli sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, ütles, et Euroopa Liidu regulatsioon läheb maksma kuussada miljardit eurot mis on neli korda Soome skp suurus eh, summa nii et me genereerime rohkem ja rohkem seadusandlust ja meil on kakskümmend kuus miljonit töötut. Einstein oli, kes ütles see, et ebamõistlikkus on see, kui tehakse ühte ja sama asja ikka ja jälle ja loodetakse, et midagi sellest muutub. tõesti on vaja võtta nüüd teistsugune kurss. härra president, Euroopa keht-, just väljendas seda utoopiat ja me kiirustasime sellesse ilma, et oleks läbi mõelnud majanduslikud tagajärjed. jah, võlakriis oli käivitajaks, aga Euroopa oli äh, kindlus, mis oli liivale rajatud. Jack Delors ütles, et ei saa mm, äh, nii, ja agenda oli juba tollal selge, mida tuleb teha. nagu härra Stubb, meie kolleeg siin kindlasti öö, äh, on nõus äh, selle kursiga ja ma tahaksin meenutada, mis ta ütles siin Kambris aastal kaks tuhat kuus kui meil siin esines peaaegu et väike Thatcher, eh, kes siin sõna võttus ja Belgia peaminister härra Verhofstadtki võttis sõna ja härra Stubb tollal mm, ütles, et ei ole väga palju föderaliste, eh, kes oleksid avalikult valmis oma seisukohti kandma, väga paljud on varjatud, aga ma ei usu, härra Stubb, et te praegu seda kõike kordate Soomes. kui mõned liikmesriikide liidrid olnuks ausamad viisteist aastat tagasi, siis me ei oleks sellisesse olukorda jõudnud ja selle utoopiliku projekti lõppmaksumus saab saab olema tohutult halb paljudele riikidele, ka teie riigile, sest me teame, kuivõrd ebapopulaarsed on need abimeetmed ja pankade kriisist väljatoomise meetmed. ja mõistes äh, teie geograafilist olukorda, Soome me muidugi saame sellest hästi aru. me teame teie sotsiaal- demokraatliku rahandusministri märkustest ka seda, tuleb olla aus Eh, mida siis tähendab euro liikmeks olemine pikemas perspektiivis ja on väga vaja rank-, väga rasked otsused langetada, sest enne seda, kui me seda teeme, eh, ei tegele me tõesti tõeliste väljakutsetega, mis Euroopa ees on, nimelt säilitame oma konkurentsivõime selles väga väljakutseid esitavas maailmas. endine volinik Bolkestein, kes on härra Verhofstadt teie perekonnast poliitilisest, ütles väga hästi möödunud nädalal, euro eh, tundus, eh, osutus unerohuks, mis pani Euroopa Liidu magama ja me ei saanudki mõelda, kuidas tõsta oma konkurentsivõimet seetõttu jah, aeg-ajalt ka temal on õigus, nagu te näete. nii et me peaksime vähendama bürokraatiat, me peaksime vallandama oma potentsiaali oma tööturul, avama majanduse, kaubandusel oma majanduse, see on need lahendused, mida me vajame Euroopa Liidule Margaret Thatcher näitas, et muutused on võimalikud, kui olete valmis nende eest võitlema. väljaspool seda koda, siin tõesti tahetakse muutusi. Euroopa Liit peab koondama tähelepanu tugeva majanduse eh, kujundamisele ja reformimisele ja detsentraliseerimisele võimu vallas ja see aastatetagune Margaret Thatcheri kõne on endiselt jõus, nii et viigem siis Euroopa uuele teele, uu-, andkem talle uus suund. suur tänu, härra Kenan ja nüüd EFD fraktsiooni nimel härra Terho. Äh, tänan, president ja tere tulemast Euroopa Parlamenti, äh, peaminister Jyrki Katainen ja kui mu kolleegid lõpetavad jutuajamise, jätkan ma oma sõnavõtuga. sõna on härra Terhol. härra Verhofstadt, palun vaikust. härra Terho alustab uust. tere tulemast Euroopa Parlamendi peaminister Jyrki Katainen. Te ütlesite, et Soome soovib õiglast lõimumist, keegi ei ole õigluse vastu, kuid praktilises mõttes eksisteerivad erinevad seisukohad, nagu me täna oleme kuulnud paljud arvavad, et see ei ole alati õiglane. Te ütlesite, et te toetate sügavamat lõimumist, kuid samas te püüate vältida raskeid siseriiklikke küsimusi nii siin kui ka koduriigis. Teie olete samuti jätnud väljendamata oma arvamuse, kas te olete föderaalse liidu poolt või vastu oma parlamendis te olete kasutanud sageli ähm, sõnapaari föderaalne liit. Äh. nii kolleegoileni kui kansalaisile. ja mida kaugem me läheme seda põhimõttest teed meid, seda selgemaks see saab. oleme rääkinud sellest, et me soovime, et Euroopa jätkaks ühinemist Eh, sellisele tasemele, et see vaataks eh, föderaalriigi tasemele. David Cameronil on aga nagu teistmoodi visioon Euroopa tulevikust. lugupeetud peaminister, miks me sellisel juhul peaksime sellisest põhimõttelisest küsimusest niimoodi mööda hiilima? kindlasti integratsiooni seisukoha pealt peaks välja ütlema selle, kas te olete föderaalriigi poolt või mitte. kui on föderaalriiki vaja tär-, täpsemini ka defineerida, siis tuleb see defineerimine teha. kõige vähem, mida te saate teha, on see, et kas te toetate pigem Suurbritannia või Saksa liini, aitäh! ja nüüd kuue ENLG nimel härra Gustavson Eh, lugupeetud president, kõigepealt tahaksin mina ka suunata oma mõtte nendele ohvritele, kes eh, ehm, hukkusid kohutavas tragöödias Bostonis. Eh, nüüd sooviksin aga tervitada ka peaminister Kadaneni, tere tulemast siia Euroopa Parlamenti ja ma tahan ka öelda, et Rootsil ja Soomel äh, on ju lisaks sellele, et me oleme äh, naaberriigid, on meil ka väga lähedane suhe omavahel ja minul endal on ka väga äh, eriline suhe Soomesse, sellepärast et ma olen Soomes ise sündinud. ma tahan äh, Ehm, rõhutada seda, et GUE NLG positsioon on äh, väga äh, selge selle uusliberaalse suhtumise osas, mis äh, on Euroopa Liidus levinud, ehk siis arvestatakse põhiliselt pankade huvidega, mitte aga tavalise inimestega, see on kaasa toonud selle, et kogu avalik sektor kannatab. Euroopa Liidus on üle kahekümne üheksa miljoni, kahekümne kuue miljoni inimese töötu. peaaegu iga viies inimene on töötu. Hispaanias ja Kreekas on umbes pooled noored ilma tööta. praegusel hetkel maksab noorte töötus rohkem kui terve Euroopa eelarve rahvusvaheline Punane Rist ütleb, et kogu Euroopa Liit moodustab tegelikult kriisitsooni, kus on toidupuudus ja võrreldakse olukorda iga isegi Teise maailmasõja järgse äh, olukorraga. rahvusvaheline Punane Rist väidab ka, et ähm, tulevased aastad saavad olema vägagi rasked. Need, kellel on raske, on äh, siis äh, töötud ja ka naised. just naised on kõige rohkem praegusest olukorrast äh, mõjutatud ja naised ei ole sugugi majanduslikult sõltumatud. Mm, endiselt on naised äh, kõige rohkem sõltuvad infrastruktuurist, nagu näiteks lapsehoid ja paraku vastutus äh, selliste asjade eest sageli kantakse üle just perekondadele ja naistele üks olulisematest eesmärkidest peaks meil olema ka ähm, vaesuse vähendamine terves Euroopa Liidus ja ka Soomes. ja nüüd küsimus teile. ma tahaksin küsida, kas Soome valitsus ja kuidas Soome valitsus äh, töötab selle nimel, et äh, vähendada äh, vaesust nii Soomes ja kuidas selle, see muuta ka Euroopa Liidu eesmärgiks. lisaks sellele tahaksin küsida, et kuna teil on ähm, vaba valitsuse programm ette nähtud ähm, äh, siis selleks, et ähm, tehingumaksu ähm, äh, soodustada. aga samas te ei ole ühinenud selle lepinguga, et äh, seda teha. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et meil on tarvis teistmoodi Euroopat. tänan! suur aitäh, härra Gustavson ja lõpetuseks proua Sinclair, please. suur aitäh, härra president, kõigepealt tahaksin ka ühineda nende kommentaaridega, mis on kõlanud Bostoni sündmuste osas ja tahaksin avaldada kaastunnet hukkunu perekondadele ning nendele, kes said kannatada selles rünnakus. mis aga puudutab Euroopa Liitu, eh, siis tahaksin öelda, et selliste arutelude puhul on minu seisukoht väga eh, selge. kas Euroopa Liit on nagu Nõukogude Liit, kes ignoreerib oma inimeste arvu, arvamust ja ignoreerib ka seniste valikute tulemust. minu arvates tuleks korraldada äh, referendum. Äh, kas inimeste säästudega tuleb käituda nii, nagu on käituda Küprosel? kas Põhja-Küprose okupeerivad jõud võivad niimoodi käituda? on täiesti uskumatu, et Euroopa Liit äh, käitub niimoodi. kas see on ka meie tulevik? Äh, teil ei ole äh, sellist mandaati niimoodi käituda ja sellepärast peaksime me kiiremas korras oma tegevusliini muuta werden sie sich gleich fühlen wie in Finnland. Die nächsten vier Redner sind Frau Kohola, Frau Jaakonsaari. Äh, peaminister, te tunnete ennast nagu äh, Soomes nüüd, siis järgmisena võtavad sõna soomlased Korhola, Jaakonsaaren ja Jättenmaaki, Jättenmägi äh, nagu Soome parlamendis ja need on neli äh, naiskolleegi üksteise järel. esimesena saab sõna proua Korhola. ja ma palun, et te peaksite kinni kõneajast, ma üritan lugupeetud peaminister Jürgi Katainen, te rääkisite väga õigesti õiglasest, pragmaatilisest lõimumise väärtusest praeguses finantskriisi olukorras. kuna erinevates riikides äh, populistid äh, on tõstnud pead meie Rahvaparteina, oleme keskendunud sellele, kuidas juhtida Euroopa majandus, majanduskasvu ja töökohtade loomisele, et lahendada tõsised probleemid tõsiste lahenduste abil, nagu ütles eh, eh, Äh, Horvaatias toimunud Rahvapartei juhatuse koosolekul meie esimees, äh, äh, sest me oleme keskendunud majandusele, sotsiaalpoliitikale, selleks, et keskenduda majanduskasvule, töökohtade loomisele ja nüüd ma jätkan soome keeles. tagasi on täiesti loomulik, et kõik liikmesriigid soovivad oma raha tagasi saada, kuigi me teame, et loogiliselt see võimalik ei ole, sellepärast et kui kõik saavad ühtlaselt ühepalju tagasi, siis ei oleks ju mõtet rahasid liigutada läbi Brüsseli. kuid mingis mõttes me siiski tahame oma raha kõik tagasi, me tahame, et see oleks meie tugevus ja et see oleks lisandväärtus selles mõttes, et äh, koos oleme me tugevamad kui üksinda, aga see ei ole võimalik, kui me ei austa Euroopa Liidu põhiväärtusi. niimoodi mina sain aru Jürki äh, Kadaise seisukohtadest. Äh, turg ei ole väga äh, põnev teema, kuid see on just see valdkond, mis kõige rohkem mõjutab Euroopa kodanike taskut kuid kahjuks kõige suurem potentsiaal majanduskasvuks ja töökohta loomiseks on meie ühine digitaalturg, mida Soome on eh, juhtrollis vedanud. ma tahaksin tänada oma valitsust selle nimel. Eh, digitaalturu integreerimine ei ole olnud nii kiire, nagu me oleme soovinud kõik institutsioonid, kuid eriti liikmesriigid vastutavad selle eest ma olen hetkel meie fraktsiooni variraportöör äh, äh, autoriõiguste kollektiivse haldamise raportil ja pärast äh, mitmeid arutelusid huvitatud osapooltega tahaksin esile tõsta mõningad prospektid. Äh, loomingusektor etendab olulist rolli majanduskasvu ja töökohtade loomisel ja seetõttu me peaksime rõhutama sisu äh, loojate tähtsus, see on muusikud, heliloojad ja nii edasi. selleks, et meie siseturg edasi areneks, on äärmiselt oluline, et Euroopas sisuloojate muresid ka arvestatakse vastasel juhul Euroopa kaotab oma konkurentsivõimes ja kaotab ka meie keelelises mitmekesisuses. ja ma olen väga tänulik äh, äh, minister Stubbi tee äh, jõupingutus selle Soome muusika edendamisel äh,. esineja katkestatakse. tänan. daamid ja härrad, ma palun teil istuda oma kohtadele ja oleksin tänulik ka nendele kolleegidele, kes sisenevad saali, kuna istuksid kohe maha ja osaleksid meie arutelus ja ma palun, et ka virgatsid äh, saalis äh, annaksid märku kolleegidele, sest meil toimub praegu arutelu. veel kord, virgatsid, palun. Need, kes sisenevad täiskogu saali äh,, ma palun kolleege istuda kohtade ja osaleda arutelus või jääda väljaspool saali. härra Svoboda palus mul ja küsis, miks peaminister Katainen ei vasta praegu kohe äh, esimese ja teise sõnavõttude vooru vahel, sest fraktsioonid andsid meile märku, et see on ühine arutelu ja ka peasekretär viitas sellele proua Jaakonsaari. jah, kolleeg Terho proovis äh, anda siis äh, äh liitriigi kaardi äh, Äh, siis äh, peaminister Kadaisele, mina oleksin tahtnud kolleeg Terho käest küsida, milline on tema fraktsiooni arusaam äh, Euroopa Liidust kui sellisest, minu arvates on see tõeline kirbutsirkus mina omalt poolt tahaksin nagu avaldada austust peaminister Kadaisele, sellepärast et temal on olnud jõudu sellise diskussiooni üleval hoidmiseks nii Soomes kui ka siin Strasbourgis. Euroopa Liidu tulevik on äärmiselt tähtis teema ja argumentide jõud on eriti praegusel ajahetkel vägagi tähtis, arvestades eriti sellega, et skeptikute hääled kõlavad üsnagi paljud ja äh, sellised põhiküsimused nagu äh, vaba liikumine, demokraatia ja muud ühised väärtused on seatud nende poolt kahtluse alla. sellepärast äh, Euroopa Liidu tuleviku küsimused ja kodanike äh, mõjuvõimu küsimused on vägagi olulised ähm, maksuparadiiside küsimus on meile eh, praegu avanud täiesti uusi võimalusi eh, ja eh, Luksemburg, ka Šveits on asunud oma saladustest kardinat kergitama, räägitakse järjest rohkem maksumaksmise aususe küsimusest. Dublinis möödunud aastal, möödunud nädalal tõepoolest õnnestus mitmetes küsimustes edasi liikuda ja see on suurepärane. tahaksin Hannes Svoboda ja äh, kolleeg Gustavsoni moodi asutada äh, samas, e-, esitada samasuguse küsimuse äh, kui nüüd soovitakse pankade eel saladuskatet kergitada ja äh, Ehm, moraali tugevdada, siis minu arvates selles uues eh, poliitilises olukorras võiks eh, Soome valitsus uuesti finantsülekande maksu küsimuse üles võtta. minu arvates see oleks õiglane. Eh, suur aitäh! ja nüüd saab sõna proua Ettemägi ALDE fraktsiooni nimel. lugupeetud Mm, president. minu arvates on suurepärane, et peaminister äh, Katainen on siin, sellepärast et äh, liikmesriikide peaministrid ei ole väga äh, sagedased külalised. selle kõne teema oli tuleviku Euroopa ja teatud küsimustes oleme me kõik ühel meelel, aga oleksin oodanud natukene rohkem konkreetsust ja ka visioone mõni aasta tagasi oli kauge visioon see, et üldse maksuparadiiside küsimust võiks asuda käsitlema. praegu on see võimalik, aga selleks on vaja tahet. Euroopa Komisjon on välja arvutanud, et ähm, maksudest äh, kõrvalehoidmine on kaasa toonud liikmesriikidele tuhande miljardi euro kaotuse. oleksin, lugupeetud peaminister, oodanud teilt konkreetseid ettepanekuid selles osas, kuidas on võimalik kõrvaldada maksuparadiise. selliseid visioone on meil tarvis. Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on üles ehitanud, püüdnud üles ehitada pangaliitu, te ka puudutasite seda teemat, ja äh, vaatamata sellele on korruptsioon, maksudest kõrvalehoidmine, teemad, mida ei ole äh, puudutatud ja ka komisjon on olnud suhteliselt saamatu selles osas. lugupeetud äh, juhataja, äh, praegusel hetkel on Euroopa Liidu suureks tulevikuküsimuseks see, kas meil õnnestub Euroliidu struktuuri nõrku küsimusi ja aspekte parandada nii et äh, võetaks erinevaid äh, aspekte arvesse kodanike seisukoha pealt. ka selliseid äh, seisukohti oleksin ma teilt oodanud, sellepärast et teil on kindlasti potentsiaali selliste küsimuste käsitlemisel. ja järgmisena saab sõna proua Haasi ja veel kord palun kolleegidel istuda oma kohtadele. proua Haasi, palun. lugupeetud kolleegid integratsioon Euroopa Liidus on täiesti erineva kiirusega toimuv protsess. integreerumine on ühise turu tulemusena järjest lihtsam, aga äh, maksude sest äh, kõrvalehoidmine on äh, siiski ilmselt olemasolev protsess ja sellepärast peame me jälgima sellega, et jälgima seda, et me lõppkokkuvõttes ei jõuaks olukorda, kus ähm, meie kodanikud kannava, kannatavad nii sel aastal, järgmisel aastal äh, sellise integratsiooni äh, tõttu ja selleks, et äh, oleks ka tulevikus heaolu tagatud Euroopa Liidus, tuleb meil Euroopas eh, tegeleda maksudest kõrvalehoidmise teema, teemadega. Soome valitsus on otsustanud, et eh, eh, firmade maksust osas tuleb teha muutusi. järgmisena proua Fontana vabandust, härra Fontano. Eh, pole üldsegi üllatav, et kõikjal Euroopas populistid äh, hoogustavad oma tegevust. Eh, see ei ole üllatus mitte kellegi jaoks. kui me mõtleme Euroopa Liidu poolt aetava poliitika peale ja sellele, kuidas see on mõjutanud Itaaliat äh,, kus ärimehed on hakanud enesetappusid sooritama, et leian ma, et Euroopa peaks tegema kolmesaja kuuekümne kraadise pöörde me peaksime keskenduma rohkem äh, meie tootmise edendamisele ja mitte niivõrd keskenduma konkurentsile ülejäänud maailmaga. Äh, Schengen on tekitanud väga palju julgeoleku seotud probleeme ja see tuleb ka üle vaadata. mõelgem euro peale. E, euro ei toimi e, Lõuna-Euroopa riikide hüvanguks. kui me mõtleme keskpanga peale, siis keskpank peaks olema vähem mures e, teiste pankade pärast, vaid rohkem keskenduma ettevõtetele ja nende toetamisele. miks anda miljard eurot Türgile Euroopa Liiduga liitumiseks, miks mitte kasutada need rahalised vahendid tööpuudusega võitlemiseks ja ettevõtete toetamiseks äärmisel raskel ajal. suur tänu, kolleegid! Äh, rohkem küsimusi esitada ei ole võimalik esitada, kuna me oleme niigi ajakavast maha jäänud ja nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel härra Brons. tänan peaministri sõnavõtul eh, eelnes kahekümne teisel märtsil kõne, kus ta rääkis Euroopa piirkondliku lõimumise äh, äh, eripärast, mille aluseks on ühised väärtused. Euroopa Liidus räägitakse demokraatiast ja sõnavabadusest, aga liikmesriikides aga äh, pannakse inimesi vangi, kui nad seda õigust teostavad kuigi need meie üldised väärtused süstivad entusiasmi, kuid Äh, konsensus on nendes küsimustes ainult sotsiaalliberaalides ja siis ta ütles, et piirkondlik integratsioon on ähm, agendas kõik, kõikjal maailmas, ilmselt sama agenda on kõikide samade inimeste poolt äh, koostatud. mida selle piirkondliku lõimumisega saavutatakse? see edendab kaubavahetust, kõrvaldab barjäärid äh, ka piirkondade vahel ja selles äh, kaubandusvaldkonnas peab Euroopa olema konkurentsivõimeline. ta ütles, rõhutades, et tuleb vähendada tööjõukulusid ja sõnavõtja katkestatakse. tänan teid, ütleb president. järgmisena saab sõna äh, Rahvapartei nimel proua Gal Pench äh,. tänan, president, äh, peaminister äh,, tänan äh, nende mõtete eest, mida te täna hommikul meiega jagasite ja tänan teid selle eest, et te kutsusite üles õiglase integratsiooni poolt ja usalduse taastamise poolt ja lubage alustuseks kohe öelda, et ma nõustun teiega ühes küsimuses. nimelt selles, et meie ettepanekud on ainult praktiliselt kasulikud siis, kui nad on eh, eh, integreeritud ühtsesse tervikusse süsteemi, mis aitab meil paremini kriisi juhtida me peame tegema selle nimel vajalikud sammud, eh, et saavutada kätte saa-, käegakatsutavaid tulemusi ka lühemas perspektiivis. kahjuks aga tundub, et komisjon ikka ja jälle tuleb välja uute mõtete, uute ettepanekutega kuid eh, me peaksime siiski keskenduma olemasolevate ettevõtmiste praktilisele kasule, sest koorem langeb ju liikmesriikidele ja meie kodanikele. me peame eh, noorsootööpuuduse seadma meie prioriteetide eh, esiotsa, me peame kuulama, mida noortel on öelda. me küll kuuleme, mida neid öelda on, kuid meie reaktsioon on piiratud ja võtab sageli palju aega ja ma usun, et see reaktsiooni aeg peaks lühenema. ja me peaks ikka ja jälle tulema välja lõputu uute teemade loeteluga, me peame keskenduma praktilistele sammudele ja me peaksime ka selgeks tegema endale, mis on hädavajalikud probleemid, millega peaks eelkõige tegelema. õiglasem integratsioon, ühised eeskirjad ja reeglid, mida me saaksime koos vastu võtta ja me peaksime pöörama oma mõtted ja silmad tulevikku. kuid samas peame, äh, peame kaitsma oma väärtusi ja õigusi ka praegusel ajahetkel. järgmisena härra Paksas president, peaminister äh,. iga viies noor Euroopa Liidus on töötu ja tundub, et majanduskriis hakkab lõpule jõudma, kuid äh, tööpuudus Euroopas on ikka kõrgem kui kolm aastat tagasi. ja ka noorte palgatase on madal ja see moodustab et, et nelikümmend viis protsenti täiskasvanute töövõtjate äh, palgatasemest ja nii Pariisis kui ähm, Atenas ja samas on äh, ühiskonnas ka selline rühm, äh, kes on sattunud väga ebakindlasse olukorda, kes on alla heitunud ja sellest äh, ühiskonnakihist on saanud juba eraldi sotsiaalne klass kõigi sellele omaste eripäradega ja me võiksime tulla välja uue loosungiga ebakindlas olukorras maailma kodanikud ühinege. kahekümne esimesel sajandil me mõistame, et töölisklass vajab toitu, tööd ja eluaset ja ka valitsejad peavad mõistma, et Euroopa tulevik sõltub lahendustest, mida me leiame noorte tööpuuduse vastu võitlemiseks. ja nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel härra Stadler. president, peaminister äh, ma olen meeleheitel sellest, mis ma kuulsin, meil on finantskriis, majanduskriis, struktuuriline kriis ja teie vastasite kolme punktiga integreeritud äh, energiaturg ähm,, äh, maksujõuetus äh,, konkreetne kaitsepoliitika, kas on võimalik tõesti kriisi lahendada kaitsepoliitika abil, laienemine, me pole veel toibunud eelmisest laienemist ja nüüd me soovime uut, kuidas see aitab kriisi lahendada? ma ei kuulnud teie suust ühtegi ettepanekut, mis aitaks lahendada kriisi. Te lihtsalt äh, äh kaardistasite praeguse olukorda ja olles austraallane, ma ei mõista, kuidas kaitsepoliitika saab kriisi lahendada see ei aita noori Küproses, Portugalis, Hispaanias, kui me rõhume kaitsepoliitikale. ma ei usu, et see oleks õige tee edasiminekuks. asi ei puudu, asi ei puuduta kaitset, see räägib, asi puudutab seda, et me vaataksime tegelikkusele silma, et me suurendaksime oma konkurentsivõimeid ja mitte ei keskenduks mingile hullumeelsele kaitsepoliitikale. rahvapartei nimel härra Mitchell. president. president ma arvan, kui me soovime teada, kus suunas me liigume, me ei tohi unustada, kust me pärit oleme. ja üks probleeme minu arvates on see, et mina tunnen ühte Leedu meest varastes kolmekümnendas, kes ei tea mitte midagi Berliini müürist me ei ole rääkinud inimestele Euroopa äh, varasemast ajaloost, kui Euroopa oli äh, lõhustatud kaheks äh,. me räägime praegu sõna austerity, kasinusmeetmed, selle asemel, et rõhutada konsolideerimist ja rõhutada stabiilsust inimestele. kuid eelkõige, president, me oleme keeldunud ja ei ole suutnud inimestele anda lootusi. ma ei räägi põhjendamatuid lootusi, me räägime inimestele, mida me ette võtame, aga me ei selgita, miks me seda teeme väga palju inimesed ei usunud, et Euroopa Keskpank suudab äh, valuutat kaitsta, Euroopa Keskpank aga tõestas, et ta suudab seda teha. ja me peame ka seda selgitama, et Euroopa Investeerimispank vajadusel äh, on see, mida me saame kasutada vahendina, et anda lootust, et anda tõuget, me ei vaja mitte ainult stabiilsust, me vajame stiimuleid ja praegu on aeg ju stiimulite ja aeg selleks, et saavutada finantsstabiilsus. härra president, kas mul on veel kolmkümmend sekundit aega, küsib sõnavõtja. jah, tänan teid. ma tahtsin öelda, kui me räägime sellest olukorrast, millesse me oleme sattunud, siis pärast Berliini müüri langemist äh, toimus Euroopa germaniseerumine ja siis me tegime kiiresti otsuse ka meie ühisvaluuta suhtes. me teadsime, kuidas luua vundamenti äh, ja mille, mida me suutnud teha, siis äh, pangandusjärelevalve peaks olema äh, viimane samm selles. nüüd me vajame ka stiimuleid. Euroopa Investeerimispank võiks olla ka vahendiks selle saavutamiseks. Kilam. härra Kilam, palun. suur tänu, südamlikud tänud ka peaministrile äh, teie pragmaatilise optimismi ja sõnumi eest, mis ei põhine uutel äh, avastustel, vaid meie tugevatel väärtustel ja ühistel eeskirjadel. ma tahaksin äh, rõhutada kolme aspekti, äh, jälgides minu endise kolleegi Aleksander Stubbi e-, eeskuju. esiteks, läbipaistvus seda mainiti, et äh, igal aastal me kaotame triljon eurot maksudest kõrvalhoidmise tulemusena, seetõttu me vajame piisavalt usaldusväärseid andmeid, vastasel juhul me ei tea, millega tegemist on ähm,. kui me arvasime, et olukord on hakanud äh, stabiliseeruma, hakkas Küprose laev põhja vajuma. teiseks, solidaarsus. see on üldlevinud sõna, kuid solidaarsus tegevuses tähendab kahesuunalist teed. see tähendab, et mõlemad pooled peavad tegema jõupingutusi ja võtma kohustusi ja vastastikku usaldama teineteisi Äh, solidaarsus kriisiolukordades peaks tähendama täiendavaid kohustusi ja tõsiseid reforme ja veel kord, me vajame infot tegeliku olukorra kohta kas me hakkame vaidlema ähm, olemasolevate rahaliste vahendite üle või teeme tõsiseid jõupingutusi, et läbi reformida ähm,, teenida rohkem rahalisi vahendeid. me oleme jõudnud kriitilisse punkti, kui need, kes hääletavad rohkem rahaliste vahendite poolt, hakkavad ületama arvuliselt neid, kes töötavad selle raha nimel. ja kolmandaks, demokraatia olukord. meil on vaja, et rohkem inimesed näeksid tulemusi ja lubage lõpetuseks öelda, tsiteerides Margaret Thatcherit, kes ütles, faktid on mitte selleks, et nendele alla anda, äh, faktid on, on need, keda muudavad poliitik-, poliitikud, riigimehed või riiginaised, nagu Margaret Thatcher oli. mu daamid ja härrad, ma palun teid tõesti südamest, võtke kohad saalis sisse et peaminister Katainen saaks rääkida. siin saalis on praegu käimas, sagimas ringi viiskümmend kolleegi, kes siin peavad kahepoolseid läbirääkimisi, fraktsiooni istungeid ja mida iganes. ma jah, tean, et tribüünidel vaadatakse meid ja neile jääb halb mulje meie tööst. nii et kolleegid äh, ühed räägivad ja teised teevad hoopis midagi muud, kui osalevad debatis, see on vastuvõetamatu. beifallskundgebungen auf den tribünen sind normalerweise unter jah, äh, tavaliselt me aplodeerimist tribüünilt ei soovi, aga praegu oli see väga teretulnud. ja nüüd saab sõna härra peaminister Katainen härra president, lugupeetud saadikud, ma tänan teid väga teie märkuste eest, need tuletavad mulle meelde eh, teie arvamuste erisus eh, meenutab mulle meie kuue parteilise koalitsiooni kohtumistel toimuvat ja alati on vaja leida kompromiss erinevate väärtuste ja arvamuste vahel ning tuleb üritada leida viis, kuidas edasi liikuda ja üks peaminister on kõigeks selleks ainult meil tõesti. ma tahaksin ka tsiteerida Margaret Thatcherit. jah, ma jagan teie seisukohti, eh, kes tahtsid siin ka tsiteerida Thatcherit. ta ütles, et pennid ei kuku taevast meile alla, nad tuleb siin maa peal välja teenida. see on tema tsitaat ja see peab vägagi paika. jah, me jagame seda tema mõtet ja ma tahaksin äh, kommenteerida laiemaid äh, ideid nagu õigusriik ja reeglitel põhinev ülikooliit, äh, mina toetan seda mõtet. ja kas ei ole mingi jäik seisukoht Euroopa küsimustes, mina arvan, et õigusriik saab tugevdada reeglitele põhinevat Euroopat ja elu reeglite kohaselt ja see on eh, demokraatia. see on nagu jalgpallivõistkond muidu, kes mängib jalgpalli, aga ei ole reeglid paigas ja see on ju täiesti mõttetu. nii et eh, kui Euroopa Liit on väärtuste ja demokraatia liit, siis tuleb rõhku panna sellele, et tuleb elada nende ühiste reeglite kohaselt ja austada õigusriigi põhimõtteid, vastasel korral meil ei olegi midagi, me oleme lihtsalt meeskond, eh, kellel on küll ilusad sõnad, aga ühist kohustust ei ole. see on reeglite põhine Euroopa Liit minu arvates. Te kõik olete mures, me kõik oleme mures heaoluühiskonna tuleviku pärast viisakas, kainus ja konsolideerimine mitte liiga kõvasti ei taba heaolu pihta. aga ennekõike me peame olema piisavalt konkurentsivõimelised selleks, et eh, heaolu ühiskonnale piisavalt raha teenida ja teiseks, heaolu ühiskond on eeltingimus võrdsetele võimalustele kõigi jaoks me oleme väga sõltuvad koduriigis väliskaubandusest pea, pea viiskümmend protsenti tulust tuleb meil väliskaubandusest ja see tähendab seda, et selleks, et üleval pidada seda väga eh, heldet eh, heaoluühiskonda, peab olema konkurentsivõimeline mitte ainult põhja eh, liikmesriikides, vaid kõikjal ühiskonnas, sest heaoluühiskond vajab niivõrd palju raha et seda ei võimalik üleval pidada ainult meil koduriigis maksumaksjate rahadega, meil on vaja väljaspoolt kaasata rahalised vahendid ja meil on vaja parandada aastast aastasse oma konkurentsivõimet selle pärast, selleks, et tugevdada oma heaoluühiskonda, mis tõesti loob võrdsed võimalused kõigile. see on üks põhjusi, miks me oleme kärpinud oma eelarvet ja ka makse äh, suurenenud suurendanud. jah, me tahame oma äh,, muuta oma riigi konkurentsivõimeliseks maailmas ja oleme sellepärast äriühingute tulumaksu vär-, kärpinud. jah, meil on niivõrd hea innovaatiline keskkond ja me oleme infoühiskonda aastaid investeerinud ja nüüd me tahame nendest varadest saada tulu, kasumit selleks, et investeerida heaoluühiskonda ja haridusse jah, see maksusüsteem on heaoluühiskonna hea instrument, see ei ole teooria, vaid terve mõistus. ja paar kolleegi rääkis siin võlgade ühendamisest ja ühisest vastutusest võlgade eest. ma kõhklen siin, me oleme juba näinud selle tulemusi, mida sellised ühisvõlakirjad kaasa toovad. kõik need riigid, kes eurosse alguses kuulusid, said raha ühesuguse hinnaga laenata tollal ja see on osa praegustest probleemidest. ma saan aru, et siin arvamused lahknevad selles küsimuses, aga ma arvan, et ühine võlg äh, ei ole lahendus meie praegustele probleemidele ja pealegi vajaks see aluslepingu muutmist. meil on vaja toime tulla nende praeguste äh, üles, väljakutsetega, aga mõelda ka pikaajaliste lahenduste peale. kui meil oleks selline eurovõlakiri, ühisvõlakiri, kui tahetakse see luua, et see oleks tõesti siis solidaarse vastutusele tuginev, siis me looksime küll religiooni, aga meil ei oleks kuradit selles, minu arvates see võrdlus on hea. ja just praeguses olukorras, kus mõned riigid on suure surve all eh, turgudel ja paljud leiavad, et see surv on liiga-liiga suur nende jaoks praegusel hetkel ja kui lubada finantsturgude jõududel jälle teha neid samu vigu, mida nad tegid äh, euro esimesel aastakümnel, siis see meid pikaajalises perspektiivis ei aita. ja kui turud ei erista liikmesriike omavahel, siis ei ole see mõttekas, nad ikkagi peavad teadma, millised firmad, millised riigid investeeringuid kuhu teevad, on ju ka riskid seetõttu erinevad äriühinguti ja riigiti. nii et mina siiski paneks rohkem rõhku konkurentsivõimule, see on parim viis, kuidas stimuleerida majandust, konsolideerida meie eelarveid. Iirimaa ja Portugal hetkel väga õigesti teevad seda praegu ja me juba näeme mõningaid tulemusi ka. ma olin Portugalis ja koht-, kohtusin seal tavaliste inimestega ja mulle jäi mulje, et paljud kodanikud Portugalis öö, on väga lootusetusse olukorda sattunud. jah, portugallastel ja iirlastel on väga raske, sest nad on juba selle raske pilli alla neelanud, palavik on juba kaduma hakanud nendes riikides, aga, aga siiski haigusnähud on olemas me näeme ekspordiarvusid Portugalis, välismajandusbilansis juba kajastuvad teatud muudatused, aga nüüd tuleb olla lihtsalt kannatlik. ja jah, need tavakodanikud kannatavad päevast päeva, raske on paluda neil veel kannatlikkust juurde, aga milline alternatiiv? kes hakkab neile raha, nendel riikidel laenama, kui nemad ei konsulteeri oma eelarveid, keegi ei tee seda, nii et on vaja aidata neid riike, tagada, et me oleme neile toeks, aga need muredes olevad riigid peavad oma osa ka ära tegema selleks, et tulemused oleksid head. ja väga lühidalt mm, tahaksin kommenteerida härra Källaneni öeldut. euro on suurepärane võimalus Soome jaoks e me oleme eh, suurendanud oma konkurentsivõivet eh, kolmekümne protsendi võrra, kolmandale kohale jõudnud konkurentsivõime poolest. me oleme ka parandanud oma väliskaubandusbilanssi ja kõik see on meil aidanud tugevdada oma heaolusüsteemi ja mida härra Verhofstadt ütles eh, euro tähtsuse kohta ei tasu isegi spekuleerida mitte eurolanguse teemadel, see ei muuda meie elu kergemaks, on vaja lihtsalt parandada need vead ja nõrkad kohad, mis meil on meie Euroliidus ja me oleme juba palju ju ära teinud. ja ma usun, et paari aasta pärast euroala ja Euroopa Liit tervikuna on tugevam kui kunagi varem. ja siin olid, kõlasid ka mõned küsimused föderalismi kohta ma üritasin rääkida ausalt, tuginedes faktidele, tõstatades küsimusi ja mitte ei tahtnud ma siin arutleda abstraktiivsete mõistete üle nagu föderalism. kui keegi küsib mult, kas ma toetan föderalismi või mitte, siis ma küsiks, kas USA tüüpi föderalism või Saksamaa tüüpi föderalism või Ühendkuningriigi tüüpi föderalism, mida te silmas peate? millest me siin räägime? jah Äh, ma üritasin hinnata seda, mida me pea-, saame ära teha ja peame tegema Euroopa jaoks, et see muutuks konkurentsivõimelisemaks, tugevamaks ja ühinenumaks, ühtsemaks. ja arutagem neid asju konkreetsete küsimuste kaudu, mida on vaja reformida, millised tingimused tuleb täita ja millised on kõige suuremad väljakutsed meie ees. jah, finantstehingute maks, ma mõistan seda loogikat, põhimõtteliselt ma arvan, et kui me oleksime selle toonud Soome ja teadnud, et Eesti seda ei hakka omama ja Rootsi ei hakka omama, me kaotanuks väga suuri rahasummasid ja see oleks olnud hävitav meie majandusele ja sellepärast me seda ei tahtnud. nüüd maksudest kõrvalehiilimine, ma hindan Euroopa Parlamendi aktiivset võitlust maksudest kõrvalehiilimisega jah, see on vähkkasvaja tänapäeva majanduses, ei saa jätkata eh, sellega elamist. nii et see on üks osa, kuidas muuta Euroopa konkurentsivõimelisemaks, meil tuleb leida konkreetsed lahendused maksudest kõrvalehiilimisega võitlemisel ja väga hea, et komisjon on olnud niivõrd aktiivne ja ma hindan ka parlamendi tegevust selles vallas. ükskõik millist ideoloogiat me kanname, me kõik, vähemasti enamik meist ju toetab, et meil oleks läbipaistev ja õiglane majandus, see on viis, kuidas heaolu luua meie kodanikele, aitäh! suur aitäh, peaminister Katainen! sellega me ka lõpetame arutelu ja lähme üle hääletuste juurde. ja seda viib läbi härra Video Quadras.